siin tervitada Portugali Vabariigi presidenti härra Paco da Silva, tere tulemast Euroopa Parlamenti. daamid ja härrad, meil on praegu erakordne olukord. meil on siin kaks suurt isiksust, kes äh, juhtisid Portugali Euroopa Liitu ja kes ka Portugali esimestel aastatel mõjutasid väga palju Portugali lõimimist Euroopa Liitu. Need inimesed on nüüd siin kohal, aga hoopis teistsugusel ametikohal. Anibal Cavaco Silva oli toona äh, Portugali peaminister ja José Manuel Zorro Barroso oli kõigepealt äh, äh, kantsler välisministeeriumis ja hiljem välisminister ja mõlemad inimesed mängisid väga tähtsat rolli Portugali lõimimisel Euroopa Liitu. seetõttu ma arvan, on mõlema jaoks tegemist praegu väga suure au ja rõõmuga erinevatel ametikohtadel üksteist siin äh, mitmekülgses institutsioonis näha. tere tulemast siia, härra Kavako Silva, tere tulemast ka presidendi delegatsioonile ja annangi sõna kohe härra Silvale lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud Euroopa Komisjoni president, daamid ja härrad, parlamendisaadikud, ma tänan teid kutse eest. see teeb mulle suurt au rääkida siin selle koja ees. ma austan tõeliselt Euroopa Parlamenti Euroopa Parlamendil on tohutu roll Euroopa Liidus. septembris kaks tuhat seitse ma ka ütlesin, et ma tean ja tunnen väga hästi Euroopa integratsiooniprotsessi ja ma ei unusta seda, millise toetuse osaliseks sain ma Euroopa Parlamendi poolt kui ma olin Portugali peaminister ning äh, juhtisin Portugali esimest eesistumist. parlament on arenenud edasi Maastrichti lepingust saadik ja Lissaboni lepinguga äh, veelgi, saades kaasotsustajaks ning olles võrdsel tasemel Euroopa Liidu Nõukoguga see tähendab, et Euroopa Liidu otsustel on suurem demokraatlik legitiimsus ning see ühtlasi suurendab ka kodanikukultuuri Euroopa Liidus. ma tahaksin täna jagada teiega mõningaid mõtteid Euroopa Liidu ja Euroopa kodanike väljakutsete teemadel. viimastel aastakümnetel on Euroopa Liidus toimunud tohutud poliitilised edasiminekud. piirid on kaet-, kaotatud, on tagatud inimeste, kultuuri, teadmiste vaba liikumine, meil on ühisturg, me oleme loonud kõige suurema majandusploki maailmas, meil on ka ühisvaluuta, kuid paraku peame me hetkel nentima, et hoolimata meie saavutustest Euroopa Liidu alusepanijate loodust saadik, on olukorrad praegu raske. majanduskasv on kehv, mitmed liikmesriigid on majanduslanguses. tööpuudus on tõeline probleem. tegemist on kahe kõige suurema väljakutsega mille jaoks me ei ole veel leidnud tõhusat lahendust. seega ei ole ka üllatav, et nendele probleemidele lisandub ka järjest suurem kodanike tunne, et neil ei ole Euroopa Liiduga midagi pistmist täpselt kakskümmend kaheksa aastat tagasi, kaheteistkümnendal juunil tuhat üheksasada kaheksakümmend viis kirjutas Portugal ametlikult alla jeremiitlaste kloostris sellele, et ta liitub Euroopa Liiduga. Portugal, Portugali arengusse panustas Euroopa Liidu konsolideerimisprotsess oluliselt ka Portugal omakorda on panustanud suuresti Euroopa Liidu loomisisse. Portugal näiteks on panustanud oma keelega ning eriliste suhetega Aafrikaga ning samuti Ladina-Ameerikaga Portugalist on välja rännanud inimesi igale poole üle terve maailma ning ühtlasi on olemas ka portugali keelt rääkivate riikide ühendus. Need on näited sellest, kuidas me panustame Euroopa Liidu projekti ning meie ühistesse väärtustesse. nagu te teate, saavad portugallased praegu eriti teravalt omal nahal tunda finants- ja majanduskriisi tagajärgi ning sellest tulenevaid sotsiaalseid tagajärgi. viimased aastad on olnud meie lähiajaloos kõige keerulisemad. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta keskpaigast on Portugal teinud tohutuid jõupingutusi selleks, et tagada oma riigi rahanduse jätkusuutlikkus ning et järgida kõiki tingimusi, mis on seatud Euroopa Liidu poolt ning ka rahvusvaheliste institutsioonide poolt. hoolimata väga keerulisest välisest majanduskontekstist on tegelikult Portugal teinud hoopis rohkem, kui temalt nõuti. majanduslangus on olnud väga ränk ja seda me näeme Portugalis juba viimased kümme kvartalit. tööpuudus on Portugalis seitseteist koma seitse protsenti ning noorte tööpuudus lausa nelikümmend kaks protsenti. me näeme, kuidas vaesusesse langemise oht suureneb murettekitavalt. me oleme nõudnud portugallastelt väga ränkade ohvrite toomist kuid portugallased on näidanud selles kõiges üles uskumatut ühtekuuluvust ning solidaarsust, seistes silmitsi mõningate dramaatiliste raskustega. lugupeetud härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, majanduskriis asetas rambivalgusesse selle, kuidas on liikmesriigid omavahel seotud, eriti Eurotsoonis ja see on loomulikult meie saavutatud integratsioonitaseme loogiline tulemus. ei ole võimalik hetkel lahti siduda ühe liikmesriigi olukorda terve Euroopa Liidu olukorrast. tegemist on liiduga ja mitte lihtsalt liikmesriikide ja turgude summaga. ja selles seisnebki see suur erinevus kui me üritame mõista praegust olukorda ning leida sellele kõige paremad lahendused viimaste aastate jooksul tuleb tunnistada, on tehtud tohutuid jõupingutusi, muuhulgas riikide rahastamise osas liikmesriigid on suutnud järgida majandus- majanduse ning eelarve konsolideerimise reegleid ning ühtlasi on suudetud vähendada ka riigivõlga. seda kõike on tehtud selleks, et võidelda spekulatiivsete rünnakute vastu, mis kahjustasid Eurotsooni. kuid hoolimata nendest positiivsetest märkidest, peab ühtlasi ka tunnistama, et majanduskriis on toonud välja Euroopa Liidu nõrgad küljed Euroopa Liidu kõige suurem läbikukkumine oli ja on endiselt majanduskasvu väheses stimuleerimises ning väheses töökohtade loomises. kahe tuhande kümnendal aastal vähenes Eurotsooni SKT null koma kuus protsenti ning ilmselt see negatiivne tendents jätkub ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal viie aasta, viis viimast aastat on tööpuudus pidevalt kasvanud, töötuid on Euroopa Liidus kakskümmend kuus miljonit ja nendes, nende hulgas viis koma seitse miljonit noort. eurotsoonis on kuuendat kvartalit järjest SKT vähenenud ning kaheksandat kvartalit järjest on vähenenud investeeringud ja erinevused on ilmselged, kui me võrdleme olukorda Ameerika Ühendriikidega ja näiteks ka Jaapaniga. pikka aega keskenduti kärpemeetmetele ning tasakaalu puudumisele riigi rahanduses. struktuurireformidega viivitamine pani ohtu konkurentsivõime mitmetes liikmesriikides ettevõtted kannatavad väga raskete finantseerimistingimuste all. usaldus on vähenenud ja see kahjustab endiselt investeeringuid olukord Eurotsoonis on Portugalis kasutusele võetud, võetud meetmete mõju veelgi süvendanud ning see on suurendanud tööpuudust lausa tasemele, mis sotsiaalselt ei ole enam aktsepteeritav. kui vaadata neid riike, kus on kasutusele võetud päästepaketid, ja ka teistes liikmesriikides, kus on võetud kasutusele poliitika, mis pigem vähendab majanduspoliitikat, siis näemegi, mis on sellise olukorra tulemuseks. ja erinevused on ilmselged, kui me vaatame, mida on tehtud teistes majandusplokkides, kus on kasutatud täiesti teistsugust lähenemist. majanduskasvu soodustamine ning töökohtade loomine oleks pidanud saama prioriteediks juba varem ja seda samal ajal, kui hakati tegelema eelarve puudujäägiga. Euroopa Parlament ju on öelnud, et ma ei saa, me ei saa ehitada üles majandusliitu, tuginedes vaid sanktsioonidel. meil on vaja majanduskasvu ja töökohtade Euroopat küllap ei ole vaja isegi meelde tuletada, kui palju on meil olnud võimalusi, lausa lugematuid võimalusi kuulata siin parlamendisaadikuid kõikidest erinevatest erakondadest, sealhulgas ka Portugali parlamendisaadikuid ja ka teid, härra president Schulz, hoiatamast meid nendesamade probleemide eest poliitiline kahtlemine liikmesriikides on viinud selleni, et me oleme liiga kaua venitanud teatud liikmesriikide rahaliste raskuste tunnistamisega ja sellega, et ja selle tunnistamisega, et need mõjutavad ka olukorda Eurotsoonis kui me võtame majanduskohandamisprogrammide alla käivad riigid, siis tegelikult nende puhul oleks pidanud varem mõistma, milline tähtsus on automaatsetel stabiliseerivatel meetmetel. see oleks pidanud käima käsikäes eelarve konsolideerimisega. majanduslanguse olukorras ju vähenevad maksutulud. liikmesriigid peavad rohkem oma poliitikate väljatöötamises tegema teiste riikidega koostööd. üks riik ei suuda üksi oma probleeme lahendada. teiselt poolt aga Euroopa Liidus ei ole meil veel vajalikke vahendeid selleks, et tõhusalt tegutseda, tegemist on ülemineku ajajärguga. mineviku vahenditest ei piisa selleks, et Euroopa Liit saaks tõhusalt lahendada olevikuprobleeme ja valmistuda tulevikuks. sellepärast ongi meil tarvis tõelist majandus- ja rahaliitu, kus oleksid pangandus, majandus, aspektid ning samuti eelarve aspektid, just nimelt see peab olema Euroopa Liidu strateegia edasiseks aluseks. kuid ometigi on jõutud ka täiesti õigetele järeldustele, mis puudutab Euroopa Liidu järgmist integratsiooni etappi. näiteks võib rääkida komisjoni äh, nii-öelda äh, blueprintist majandus-rahandusliidu tarvis. ma olen kindel, et Euroopa Parlament suudab siinkohal olla ka oma vastutuse ning kodanike ootuste kõrgusel lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud parlamendisaadikud. Euroopa Liidu edu on põhimõttelise tähtsusega Portugali jaoks ja samamoodi on ka Portugali edu põhimõttelise tähtsusega Euroopa Liidu jaoks. Portugal loodab oma partneritele ning Euroopa Liidu institutsioonidele. loomulikult majanduskasvu soodustamine ning töökohtade loomine on valdkonnad, mille puhul on seda toetust eriti vaja. ühelt poolt tuleb kindlasti parandada majanduse rahastamise aspekti, eriti just VKE-de rahastamist. olgu need siis struktuurifondid või Euroopa Investeerimispank, mida selleks kasutada ühtlasi ka Euroopa Keskpank peab siinkohal midagi ette võtma. Euroopa Keskpank peab äh, võimaldama traditsiooniliste rahanduspoliitika mehhanismide korraliku toimimise üle terve Euroopa Liidu. ühtlasi tuleb võidelda võlaturgude killustumise vastu ning samuti võidelda selle vastu, et riigivõlaga seotud probleemid ei leviks ühest riigist teise. ning seda kõike tuleb teha, tagades ka liikmesriikide konkurentsivõime väga oluline on vähendada laenu maksumust ettevõtetele, mis on eriti karmide tagajärgedega riikides nagu Portugal. Portugali ettevõtjad maksavad laenuvahendite eest oluliselt rohkem, kui seda teevad ettevõtted teistes liikmesriikides ning see toidab täiesti õigustatult ka inimeste ebaõigluse tunnet. liikmesriigid, mis käivad päästepaketi, pakettide alla, peavad saama toetuda Euroopa Liidu liikmesriikidele ja partneritele selleks, et suurendada oma konkurentsivõimet maailmaturul. ning ühtlasi ka selleks, et tagada oma riigivõla jätkusuutlikkus, näiteks ajutiselt võiks neil olla võimalik kasutada erirežiimi, näiteks selleks, et võimaldada maksusoodustusi teatud sektorites tehtavatele investeeringutele. paari sõnaga ka mitmeaastasest finantsraamistikust. ma jagan täielikult paljude parlamendisaadikute frustratsiooni, nähes, et ülemkogu on lihtsalt liiga vähe ambitsioonikas üritatakse jõuda kiiresti kokkuleppele. kuid kui me tahame, et Portugalil läheks hästi, siis tuleb ikkagi pöörduda ka teiste turgude poole. see on samuti üks vajalik tingimus, et taastada usaldus minu kodumaa suhtes. esimesed sammud on juba astutud ja seda edukalt näiteks on väljastatud võlakirju, viie ja kümneaastaseid võlakirju, kuid ka edaspidi on meie partnerite Euroopa Liidu toetus siin väga tähtis. kindlasti on abi sellest, kui Portugalil on võimalik kaubelda ka riigivõla järelturgudel. juulis kaks tuhat üksteist Eurotsooni riigi- ja valitsusjuhid ütlesid, et ja tuletasid seda meelde ka oktoobris teistkordselt, me oleme valmis toetama kärpemeetmeid rakendavaid riike, kuni need riigid taastavad ligipääsu turgudele, samal ajal kui nad kärpeprogramme ellu rakendavad. nii et kindlasti, kui seda ka tegelikult tehakse, siis suudame me jõuda jälle õigele teele Euroopa identiteet on üles ehitatud mitmete aastate jooksul, tuginedes ühistel vä-, ühistele väärtustele. me oleme ju ühiskond, mis seisab hea vabaduse ja demokraatia eest. meil on Euroopa Liidust palju võita ja mitte ainult majanduslikult. siin on tagatud inimväärikus, õiglus, vabadus kuid alles pärast maailmasõda, mis tõi hävingut meie maailmajaku ning mille tõttu hukkusid miljonid inimesed, suutsime me luua tõelise süviti mineva liidu erinevate riikide vahel. kui seda liitu ei oleks, oleks konflikti oht jäänud püsima. Euroopa Liit on rahuprojekt, nagu hiljuti ütles ka Nobeli komitee. tegemist on rahuprojektiga, heaoluprojektiga, stabiilsusprojektiga. meil on käidud ära juba pikk tee, ühisturg on loodud ning nüüd vaatame me tõelise majandus- ja rahandusliidu poole Euroopa Liit on meie noorte ühiseks saatuseks. uued Euroopa Liidu põlvkonnad on kasvanud üles juba tingimustes, kus nad on saanud vabalt ühest riigist teise liikuda ja nad ei aktsepteerikski midagi teistsugust. me peame ühendama jõud selleks, et muuta Euroopa Liit veelgi tugevamaks ja seda just suurem, tänu suuremale solidaarsusele. see oli meie vaba valik luua Euroopa Liit ning olla sellest osa. kindlasti ei ole see tee olnud kerge ja kui Euroopa Liit jätaks liiduvaimsuse maha, siis oleks see selge tagasiminek oleks tõeline tagasiminek see, kui me ütleksime lahti kõigest sellest, mis meist seob üleilmastunud maailmas teiste majandusruumidega. solidaarsus on moraalne ja poliitiline vajadus liikmesriikide jaoks, kuid ühtlasi on see ka üks peamisi vahendeid, kuidas kaitsta meie ühiseid huvisid. tegemist on liiduga, liiduga, mis elab praegu raskematel aegadel, kuid meil on olnud ka paremaid aegu. tegemist on praegu majanduskriisiga, kuid ka demokraatliku legitiimsuse kriisiga. järjest enam tunnevad kodanikud, et nende liidrid on neist kuskil kaugel ja Euroopa projekt ei koonda enam inimesi ega tekita enam toona nähtud entusiasmi. me oleme näinud rahvuslikku egoismi, mille me arvasime juba selja taha jätnud olevat. praeguses olukorras, kus on Euroopa Liidus kakskümmend kuus miljonit töötut, on meil vaja tõelist Euroopa lahendust ja Euroopa lahendus ei ole ei ainult majandus- ega finantslahendus. eelkõige on meil vaja sotsiaalset lahendust, kultuurilist, poliitilist lahendust, mis läheks kokku Euroopa Liidu rahvaste täiesti õigustatud ootustega. nii oleks võimalik teha lõpp usalduskriisile ning suurendada ka meie demokraatlikku legitiimsust. kaks tuhat kolmteist on ju Euroopa kodanike aasta, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised ja kindlasti on see ka proovikiviks sellele, kas me suudame kodanikud mobiliseerida ei piisa lihtsalt retoorilistest kõnedest või headest kavatsustest. selleks, et kodanikud usuksid Euroopa Liidu institutsioone, tuleb võtta vastu julgeid otsuseid. otsuseid, mis näitavad seda, kui eriline on see meie ühisprojekt. ning kui erilised on meie ühised väärtused, meie ühine meetod. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal peame me andma kuuele miljonile noorele põhjuseid loota, kuuele miljonile noortele, noorele, kes on töötud. me peame võtma otsustavaid samme majanduskasvu soodustamiseks, vaid nii on meil võimalik uuesti taastada kodanike usk meie ühisprojekti lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud parlamendisaadikud, nagu äh, Schumani deklaratsioonis kirjas on, Euroopat ei looda üleöö ega ühe hooga. Euroopa sünnib konkreetsete tegude kaudu, mis kõigepealt loovad reaalse ühtekuuluvuse ilmselt ei oleks võimalik praegu paremini kirjeldada seda, milliste väljakutsetega me silmitsi seisame ning seda, kuidas me nendega tegelema peaksime. on jõudnud kätte aeg näidata kodanikele meie konkreetseid saavutusi, et Euroopa Liit oleks lootuseruum, mille me kõik üheskoos üles ehitame. aitäh! suur tänu, härra president, teie sõnade eest. lugupeetud daamid ja härrad, ma arvan, et teie kõigi nimel võin veel kord härra Cavacos Silvat tänada.